finantskriis tõi kaasa selle, et tuletisinstrumente hakati roh-, paremini reguleerima ning see oleks viimane äh, tükk selles piltmõistatuses. ning ma sooviksin, et nõukogu ja komisjon tagaksid, et, et see õigusakt järgmise mandaadi ajal oleks tõsine prioriteet, et paremini kaitstaks Euroopa kodanikke ja finantssüsteemi tervikuna. ma tahaksin tänada meie ECONi endisi ja praegusi kolleege, eriti Jakob von Weizsäckeri, kes on siit nüüd lahkunud, ning ma tahaksin teid tänada tei-, teid viimase kümne aasta koostöö eest, aitäh! suur tänu, austatud kolleeg, selle eest ja nüüd nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ning äh, see raport on vastu võetud parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud. Äh, Foxi raport ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajad, äh, üks nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud Natekääli raport finantsinstrumentide turud, üsna hääletus, jällegi nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, parlamendi esimene lugemine on sellega lõpule jõudnud. ja palju õnne raportöörile, Kotsalino raport Euroopa Regionaalengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. Äh, komisjoni ettepaneku tagasilükkamise ettepanek, hääletamine on avatud, tegemist on nimelise hääletusega. hääletamine on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. E, muudatused plokis, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek pädevalt komisjonilt kolm, nimeline hääletus, hääletamine on avatud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 vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksateist, kolmes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks kahes osas esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud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 poolt suure häälteenamusega. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üks kahes osas esi-, mõlemad nimelise hääletusena, esimene osa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud teine osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaks. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend üks, eh, langeb ära, eh, kakssada kolmkümmend kaks eh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kolmkümmend kolm langeb ära, kakssada kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja ma tänan. see on tagasi lükatud, kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus, kakssada kolm, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse, kakssada neli, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa, kakssada viis poolt, ei vabandust, nimeline hääletus, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kolmkümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend kolm, sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, Äh, langevad ära kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, äh, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, äh, kakssada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada nelikümmend, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, kakssada nelikümmend üks, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on jällegi tagasi lükatud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaks D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakssada kolmteist langeb ära, kakssada nelikümmend neli D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud teine osa, jällegi nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on heaks kiidetud. kakssada kaheksa langeb ära, sada ei siiski ei lange ära, parandab ennast president, kes on poolt, kakssada kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis nimeline. kontrollime muudatusettepanekut kakssada kaheksa hääletus on avatud, nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. Eh, sada, viies osas ja kõik on nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neljas osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viies osa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa, sada üheksakümmend üheksa, kakssada üheksa nimeline hääletus. ei, need siiski langevad ära. ja kakssada neliteist samamoodi, sada kolm D, kakssada nelikümmend viis D nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud sada kaheksakümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus D nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kaheksakümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaheksa D nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada viisteist, kakssada kuusteist langevad ära, kaks tuhat kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis, kakssada üks, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üksteist, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada üheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletu? kontrollime seda hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud, kolmteist langeb ära, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada üheksateist langeb ära, sada kaheksakümmend seitse, sada kaheksakümmend seitse nimeline hääl, langeb ka see ära, ütleb äh, härra president. viisteist nimeline hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud. kakssada kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakssada kakskümmend neli langeb ära. Äh, nüüd komisjoni ettepanek äh, nimelise hääletusena, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on äh, heaks kiidetud. palju õnne raportöörile, esimene parlamendi lugemine on seega lõppenud ja nüüd eh, Dali raport uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid. esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus eh, on eh, lõppenud. heaks kiidetud komisjoni avaldus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud esimene parlamendi juhtkonna lugemine on sellega lõpule jõudnud. palju õnne raportöörile. riisiraport, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine. hääletame esialgset kokkulepet, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on heaks kiidetud. parlamendi poolne eh, esimene lugemine on eh, lõppenud seega ja palju õnne raportöörile. Eh, Turkana raport C-märgisega väetise tooted, esialgne ettepanek läheb hääletusele, nimelisele hääletusele siis täpsemalt öeldes ja nüüd on hääletamine lõppenud. ja see on heaks kiidetud. parlamendi esimene lugemine on lõpule jõudnud, palju õnne raportöörile. AGEA raport töötajate kaitse tööl kand-, tserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. kas äh, raportöör soovib sõna? no kallid kolleegid, äh, raportööril on see õigus, palun austage seda õigust, suur aitäh, austatud president. lõpphääletusega äh, selle direktiivi puhul paneme või näitame seda, et parlamendil on olnud äh, suur ambitsioon kaitsmaks Euroopa Liidu töötajaid, äh, me oleme äh, neid kaitsnud, me oleme üle kolmekümne uue kantserogeeni nimekirja pannud, kaib-, kaitsta seega miljoneid töötajaid lähiaastatel. tahaksin tänada äh, kolleege, eriti just Marita Olmstocki ja Claude Rolani, kes on olnud kaasraportöörid eelnevate direktiivide puhul sellel teemal minuga. tahaksin tänada ka kõiki variraportööre ja komisjoni töötajaid, kes on jaganud äh, meie eesmärke ja näidanud, et parlamendil on suured ambitsioonid selles valdkonnas, aitäh! suur aitäh, esialgne ettepanek läheb nimelisele hääletusele ja hääletus on avatud. hääletus on nüüd lõppenud ja see on suure häälteenamusega heaks kiidetud. palju õnne raportöörile. parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud. Ajuto raport ühise eeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel. kas äh, raportöör soovib sõna? palun, see on teie õigus. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, ma tahaksin esmajoones tänada variraportööre erinevatest fraktsioonidest, kes äh, selle direktiivi väga pika äh, tööperioodi jooksul on olnud väga koostöövalmid. see tekst, mis transpordikomisjonis suure häälteenamusega heaks kiidetud, on väga oluline mobiilsuspaketi osas see äh, eelistab seda, et kaupa veetakse kestlik, liikumate transpordiviisidega, mitte maanteedel ning äh, oluline on äh, austada äh, ja kaitsta keskkonda, aga samal on meil vaja ka kestlikumat transporti, meil on vaja seda üleminekut. ma tahaksin, et ka te täna toetaksite seda teksti sellisel kujul, nagu vastutav komisjon selle on heaks kiitnud, aitäh. suur aitäh, panen muud panen hääletusele pädeva komisjoni muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus langevad ära. kaheksakümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud üheksakümmend D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks. kontrollime seda, üheksakümmend D läheb kontrollimisele, hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaheksa langeb ära, samamoodi nagu ka kaheksakümmend kolm ja seetõttu läheb e-, hääletusele komisjoni ettepanek ja tegemist on nimelise hääletusega, hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud ja see on heaks kiidetud. Äh, parlamendipoolne esimene lugemine on seega lõppenud, palju õnne raportöörile. Äh, Baie ja Regneri raport tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute filiaalide poolt. Äh, esimese lugemise lõpetamise hääletamise kell on poolt, vastu, erapooletud ja see on heaks kiidetud. palju õnne raportööridele. Äh, Novakovi ja Kreeli raport äh, ühissätete Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond Plussi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta. Äh, esimese lugemise tulema hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. palju õnne raportööridele. vastu võetud kodukorra artikli sada viis lõike kolm alusel välispiiride varjupaigarände ja integratsioonifond ja panen selle hääletusele ja selleks on vaja äh, absoluutset häälteenamust, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime seda. hääletamine on avatud. mulle tundus, et see oli suure häälteenamusega vastu võetud, aga kui te soovite kontrollida, siis palun, hääletamine on lõppenud ja see on tõesti suure enamusega heaks kiidetud. vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel mm, äh, välispiiriline viisade rahastamisvahend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. Äh, vastuväike kodukorra artikli sada kuus alusel geneetiliselt muudetud sojauba MON kaheksa, seitse, seitse, viis, üks. Äh, panen nimelisele hääletusele selle ja hääletamine on avatud, hääletamine on nüüd lõppenud ja see on heaks kiidetud vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel geneetiliselt muudetud ähm, mais äh, nimeline hääletus, hääletamine on avatud. hääletamine on äh, lõppenud ja see on heaks kiidetud. vastuväite kodukorra artikli sada kuus alusel bis kaks etüülheksüülftalaadi teatav kasutamine. nimeline hääletus hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on heaks kiidetud. vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel BIS kaks etüülheksülftalaadi kohta resolutsiooni ettepanek eh, hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks, heaks kiidetud. kroomdioksiid eh, vastuväide kodukorra artikli sada kuus alusel Äh, lõige üks esialgses tekstis, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime seda. Äh, see on, puudutab siis esialgset teksti, äh, hääletamine on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud väga väikese enamusega. esimene osa teisest lõikest, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda esimees osa kontroll, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud art- äh,, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek kaks, kontrollime seda, kontrollime muudatusettepanekut üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud ja see on tõesti heaks kiidetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime ka seda, hääletamine on avatud, hääletamine on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt J, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt S, kes on poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt V, kes on poolt, kontrollime põhjenduspunkti number S, aga ma usun, et äh, häälte enamus on sama, häält, hääletamine on nüüd lõppenud. ja see on tõesti nii. heaks kiidetud põhjenduspunkt V, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt X, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd resolutsioon tervikuna nimelisele hääletusele, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on heaks kiidetud. Äh, kolleeg Kavada, palun. tahaksin lihtsalt öelda, et kui äh, tegemist oli äh, kiiruse ületamisega nagu olümpiamängudel, aga tõlkidel oli tõesti raske seda jälgida, aga nad tegid suurepärast tööd, aitäh! jaa, aga mina tänan tõlke kogu südamest, suur aitäh võrratult tehtud töö eest, mida nad tõesti igapäevaselt teevad, aga lõpetame hääletuse Äh, Benifei raportiga teemal Araabia kevade järgne olukord ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tuleviku väljavaated, lõige seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige nelikümmend seitse, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige, kontrollime seda, kontrollime teist osa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud heaks kiidetud lõige nelikümmend kaheksa, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, palju õnne raportöörile ja suur-suur aitäh teile kõigile, kallid kolleegid!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 Riprendiamo l'ordine dei lavori. jätkame nüüd oma tööga. Eh, meil on nüüd päevakorras eh, kolleeg Fajoni raport, mis puudutab kolmandaid riike, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa. Eh, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud Kosovo. kallid kolleegid enne kui ma annan sõna kolleeg Tanja Fajonile, tahaksin paluda, et need, kes siin ei soovi arutelus osaleda, lahkuksid saalist, aga teeksid seda vaikselt, näitades, näidates üles austust meie raportööri vastu, aitäh! sõna saab raportöör, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, head kolleegid ma loodan, et kojas oleks veidi vaikust. me räägime väga olulisel ja väga tundlikul teemal head kolleegid, palun veel kord äh, lahkuge ja aidake meil arutelu nüüd läbi viia austusest raportööri suhtes, ütleb härra president. suur tänu, head kolleegid, äh, arutame täna taas kord siin kojas äh, viisanõude kaotamist Kosovo puhul. tegemist on väga Äh, tundliku keerulise teemaga, sellepärast et Kosovo on Lääne-Balkani riikidest äh, kõige viimane, äh, kus ei ole kaotatud veel viisanõuet vabaks reisimiseks Euroopasse. tahaksin meelde tuletada, et Kosovo on täitnud kõik nõudmised viisavabaks reisimiseks ja seda juba pikka aega. see koda, Euroopa Parlament, näitas rohelist tuld Kosovole viisanõude kaotamiseks samuti mõnda aega tagasi. Euroopa Komisjon tunnustas, et Kosovo on täitnud kõik kriteeriumid ja tahaksin teile meelde tuletada, et Kosovol oli rohkem tingimusi kui ükskõik millisel teisel Lääne-Balkani riigil. kaks järelejäänud tundlikku teemat täitis Kosovo mõned kuud tagasi, üks nendest puudutas Äh, piirileppe äh, demarkeerimise tunnusta, ratifitseerimist, äh, mis oli väga tundlik, aga see saavutati ning lisaks ka võitlus korruptsioonile kõrgel poliitilisel tasemel ja seega ma tõesti soovitaksin, et me homme kinnitaksime viisanõude vabastamist selle riigi puhul. teised Lääne-Balkani riigid äh, juba naudivad sellist olukorda ja seega on väga olulise sõnumiga kodanikele assotsiatsiooniriikide osas, sest see ei puuduta mitte ainult majanduslikke, poliitilisi kontakte, vaid see on oluline ka inimestevaheliste kontaktide osas. Kosovo on täna kõige isoleeritum riik Lääne-Balkanil ning me räägime siin tõesti viisanõude Äh, vabastamist, ma ei taha rääkida muudest äh, teemadest, millega Kosovo peab hakkama saama. me peame keskenduma sellele, mida Kosovo on saavutanud. kogu oma kriitika juures äh, pöördun Euroopa valitsuste suunas, et nad ei ole täitnud oma lubadusi, nende lubadus oli, et kui Kosovo täidab kriteeriume, siis äh, meie anna, vabastame nad viisanõudest ning paluksin nõukogust, keda kahjuks siin keegi kohal ei äh, esinda, siis miks nad seda ei käsitlenud ja millal nad plaanivad seda käsitleda. me kaotame oma usaldusväärsust äh, riik ning ausalt öeldes poliitikud, ettevõtjad ja potentsiaalsed kurjategijad ei oota viisasid, nemad reisivad vabalt see, millest me siin räägime, puudutab viisavaba liikumist nendele, kes seda vajavad, loomulikult teatud piirangutega sellel on omad tingimused ning Kosovo inimesed mõistavad seda, kampaania on käimas ning me peame täitma selle, mida lubasime. tuletaksin meelde teisi aspekte, kus me oleme äh, seda teinud näiteks Ukraina või teiste riikidega. üleöö oli tegemist lihtsa poliitilise otsusega, aga nüüd Euroopa valitsused blokeerivad väikest riiki Lääne-Balkani piirkonnas ilma tõeliste põhjusteta. seega julgustaksin meid kõiki me oleme oma ametiaega lõpetamas, et homme tõesti taaskord kinnitaks seda mandaati, mis te mulle andsite, seda, et me toetame viisanõude kaotamist Kosovo puhul. taaskord see riik on täitnud kõik tingimused, Euroopa Komisjon on seda tunnustanud ning euro, aga samas Euroopa valitsused on need, kes ei tegutse. meil on liiga palju juhtumeid, kus Euroopa valitsused blokeerivad äh, usaldusväärset Euroopa poliitikat ning viisapoliitika on midagi, mis on äh, Euroopa keskmes, mis on käegakatsutav ning mõistan kodanike frustratsiooni Kosovos, kui nad tunnevad, et me oleme neil palunud midagi teha, mida nad on ka teinud ning nüüd meie omalt poolt ei reageeri mitte Euroopa Parlament. meie oleme oma ülesannet täitnud ning praegu on see Euroopa valitsuste kätes ning minu sõnum teile homme, kui me hääletame mandaadi üle, siis kinnitada seda ja esimese lugemise käigus palun toetada seda, sest Kosovo inimesed vaatavad meid ning teevad seda suurte ootuste ja lootustega, aitäh! suur tänu teile, kallis kolleeg ja ma veel kord väga vabandan selle eest, et teie sõnavõtu alguses oli siin saalis väga palju müra. aga nüüd annan sõna volinik Avramopusele, palun. suur tänu, juhataja. head kolleegid kõigepealt tahaksin tervitada seda arutelu, mis puudutab viisanõudest vabastamist Kosovo äh, kodanike puhul ja tahaksin veel kord avaldada tänu meie raportöörile proua Fajonile jätkuva töö eest, isikliku panustamise eest ning jõupingutuste eest toetada seda ettepanekut. pärast äh, selle viisavabastamise dialoogi käivitamist kaks tuhat kaksteist aastal on komisjon teinud tihedat koostööd Kosovoga selleks, et toetada ametivõime, et täita kõiki nõudmisi, mis olid äh, sätestatud viisategevuskavas. meie lõpparuanne äh, koostati äh, neljandal mail kaks tuhat kuusteist ja tunnustasime, et Kosovo on astunud olulisi samme viisanõudest vabastamise suunas ja sellepärast tegime ettepaneku, nagu mäletate, siis viisanõue äh, maha võtta Kosovo kodanikelt ning ettepaneku vastuvõtmine parlamendi ja nõukogu poolt äh, eeldas Montenegroga piiri äh, määratlemise tunnustamist ning on astunud olulisi samme ka kuritegevuse vastu võitlemisel. kaks aastat hiljem äh, kaks tuhat kaheksateist aasta juulis pärast vajalikke jõupingutusi ning lubadusi kinnitas komisjon, et Kosovo on täitnud kõik nõudmised seoses eh, viisanõuete kaotamise tegevuskavaga, eh, sealhulgas ka viimased kaks, mis vajasid lahendamist. seejärel pöördusime me nõukogu ja parlamendi poole, et edasi liikuda meie ettepaneku kinnitamisega sooviksin tänada seda parlamenti kiire toetuse eest, mida on meie ettepanekule avaldatud. tahaksin meelde tuletada, et piiri demarkeerimise lepingu ratifitseerimine on oluline, Montenegroga on oluline samm edasi ja selleni jõudmine ei olnud lihtne. tegemist oli poliitiliselt tundliku teemaga ja seda tuleb ka välja öelda mitmed liikmesriigid avaldasid muret ränderiskide osas seoses Kosovo kodanikega ning vajadusega õppida minevikust. olen kursis nende muredega ja mõistan neid. Kosovo äh, samuti mõistab neid ning teeb koostööd ja koostöös mitmete liikmesriikidega selleks, et leevendada ohte me oleme ja jätkame Kosovo julgustamist, et kõigepealt rakendada kõiki nõudmisi ja teiseks tugevdada korruptsioonivastaseid ja õigusloo raamistikku. kolmandaks, jätkata tööd rände ja julgeoleku osas ning samuti arvestades vajadust selgelt kommunikeerida kodanike kohustuste ja võimaluste osas seoses äh, viisanõude kaotamisega. Kosovo on ainus Lääne-Balkani äh, partner, kes ei lõika kasu äh, viisanõudest vabastamisest ning need kodanikud on ainsad selles piirkonnas, kes vajavad viisat Euroopa Liitu reisimiseks ma olen mitu korda öelnud, et viisavaba režiim tuleb koos õiguste ja kohustustega ning Kosovo ametivõimud on sellega kursis. Nad on täitnud oma osa tööst ning ma loodan, et nad jätkavad sellel teel. loodan, et selle koja liikmed siin abistavad nõukogu julgustama samuti läbirääkimiste laua taha tulema ning kokku leppima selle lahenduse osas, aitäh! suur tänu, austatud volinik teile ja nüüd äh, saab väliskomisjoni nimel sõna kolleeg Scholtes, teil on üks minut, palun. <laughs> Äh, aitäh, härra president, mina olen Kosovo alaline raportöör Ahveti komisjonis ma tahaksin öelda, et Kosovo on öö, üle saanud paljudest väljakutsetest. aasta tagasi sõlmiti Montenegroga piirileping ja see loomulikult oli suur saavutus, sest öö, vastu tuli saada suurtest siseriiklikest vastuoludest. ning see oli ka viimane samm viisarežiimi liberaliseerimise suunas suuri samme on astutud edasi korruptsioonivastases võitluses, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning Euroopa kinnitas, et kõiki neid samme ka hinnatakse. samas pole midagi tehtud viisade kaotamise jaoks. Euroopa Parlament on näidanud rohelist tuld viisarežiimi liberaliseerimiseks, aga endiselt ei ole see teema jõudnud nõukogu päevakorda meil on kaks partnerit, üks partner on täitnud oma kohustused, teine mitte. antud juhul teine partner kaotab usaldusväärsust ning meil on äh, kohustus Kosovo kodanike eest tegutseda. suur tänu ja nüüd alustame fraktsioonide nimel sõnavõttudega ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna kolleeg Andemov, teil on kolm minutit, palun. austatud president Euroopa Komisjoni ja Kosovo vahelise dialoogi algusest peale on koostatud neli raportit Kosovo kohta maikuus kaks tuhat kuusteist. tutvustas komisjon oma kahte ettepanekut Kosovo kohta, kõigepealt tuleks ratifitseerida piirileping Montenegroga ning Kosovo peab jätkama kuri, organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust. mõlemad äh, teod on tehtud, seda võime näha ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta komisjoni aruandest, aga Kosovo pidi täitma veel üheksakümmend viis lisakriteeriumit. ta on täitnud kõik need. me peame tunnustama Kosovo valitsuse jõupingutusi ning on viimane aeg, näidata Kosovo inimestele, et me hoolime oma sõpradest nii Euroopa Liidu sees kui väljas. samuti tuleb näidata, et kui tulemused on saavutatud, kriteeriumid on täidetud, siis meie täidame meile pandud ootused, antud juhul tähendab see seda, et Kosovo kodanikud peaksid saama vabalt Euroopa Liidus reisida. nagu juba öeldud, on Kosovo ainuke Lääne-Balkani riik, millel, äh, äh, millel ei ole viisavabadust Euroopa Liiduga. loomulikult viisarežiimi liberaliseerimine ei ole kuidagi seotud kuritegevusega. tuletaksin teile meelde, et Äh, varjupaigataotlejate arv Kosovost on drastiliselt vähenenud, Kosovo on vastavad lepingud alla kirjutanud, äh, seal on algatatud kampaaniaid tõstmaks teadlikkust kodanikkonna hulgas selle kohta, äh, millist kasu võib saada viisavabast reisimisest. Kosovo on vastu võtnud vajalikud meetmed ning paika pannud ka õigusliku raamistiku võitlemaks terrorismi vastu ning on kaasatud ka rahvusvahelised instrumendid selle võitluse jaoks. tahaksin ka ära märkida asjaolu, et Kosovo on täitnud kõik teisedki nõuded, mis puudutavad näiteks äh, kodanike tagasisaatmist ning äh, taasintegreerimist, piirivalvet, äh, avalikku korda ning julgeolekut. seetõttu arvan ma, et me peaksime hääletama Kosovo jaoks viisarežiimi liberaliseerimise poolt aitäh. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Sipel, palun. aitäh, härra president. kolleegid, peaaegu kolm aastat tagasi tegi komisjon ettepaneku Kosovolt võtta viisakohustus. juba toona oli komisjon veendunud, et Kosovo suudab ka ülejäänud tingimused viisarežiimi liberaliseerimiseks täita. tõesti, nii ka juhtus. seda kinnitas komisjon juba eelmise aasta juulis, aga ikkagi ei hääleta me täna triloogi tulemuse üle. neli aastat öö, öö, tagasi said kõik teised riigid juba viisavabaduse, aga endiselt mõningad liikmesriigid blokeerivad neid läbirääkimisi. see isoleerib Kosovot ning aeglustab nende Euroopa integratsiooni. kuidas me peaksime inimestele seal selgitama, et Euroopa Liit ootamatult võtab mütsist välja uued kriteeriumid, kui riik on vanad kriteeriumid viisarežiimi liberaliseerimiseks juba täitnud. asi ei ole ainult selles, et äh, Euroopa Liit kaotab oma usaldusväärsuse Kosovo inimeste hulgas. Need lubadused, mida meie oleme Kosovole andnud, pea, neid me peame ka täitma. jah, mõningad liikmesriigid ei ole tunnustanud Kosovo suveräänsust, aga viisarežiimi liberaliseerimine ei ole vajalik, äh, selle jaoks ei ole vajalik äh, iseseisvuse tunnustamine, tuleb tunnustada reisidokumente, mis on juba tänapäeval piisavalt kindlad. me ei tohiks Kosovot enam rohkem pidurdada. viisarežiimi liberaliseerimise tingimused on täidetud, parlamendil on ka selge positsioon ning on viimane aeg, et nõukogu, kel, mille esindajat jällegi siin ei ole, saab lahti sealsest äh, blokaadist ning nii, et Euroopa Liit saaks täita oma lubadusi, aitäh! aitäh! järgmisena ECR fraktsiooni nimel kolleeg Vistisen, poolteist minutit. <clears throat> Der er mange gode, både konkrete og generelle grunde til at være skeptisk. Aitäh! On palju öö, äh, konkreetseid öö, äh, põhjuseid, miks ma olen Kosovo jaoks viisarežiimi liberaliseerimise vastu. kõigepealt elementaarne probleem, et äh, terve rida liikmesriike ei tunnusta Kosovot iseseisva riigina. seetõttu on nõukogul keeruline tegutseda. aga minu ja minu ECR äh, fraktsiooni kolleegide jaoks tekitab muret eelkõige see, et äh, viis, viisade kaotamise puhul öö, öö, siis äh, just organiseeritud kuritegevuse puhul oleme me näinud üldis-, suuri probleeme Lääne-Balkanil üldisemalt ning selle tõttu on minu arvates täiesti mõistlik see, et meil on endiselt äh, viisanõue kehtiv. peale selle olen ma ise isiklikult väga mures äh, suureneva radikaliseerumise üle, mis levib järjest rohkem Lääne-Balkanil. kui me räägime siin Euroopa Liidu kodanike äh, turvalisusest, siis peame olema ettevaatlikud ja viisanõuded on väga heaks instrumendiks, kui me soovime jälgida, millised inimesed meie juurde tulevad. Euroopa Liit peaks rohkem keskenduma tagasisaatmislepingutele äh, sisserändajate puhul, selle asemel, et liberaliseerida viisarežiime veelgi. aitäh! ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel proua Mlinar, kaks minutit. aitäh, härra president, austatud volinik. alustuseks tahaksin tänada meie raportööri Tanja Fajoni ja kõiki variraportööre tehtud pingutuste eest selle teema kallal. selle teemaga on Euroopa Parlament tege-, tegelenud alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, kui Euroopa Komisjon juba tegi ettepaneku Kosovo kodanikelt võtta ära viisakohustus, äh, nii et nad lühikeseks ajaks saaksid ilma viisata Euroopa Liitu tulla. nagu volinik Avramopoulos juba ütles, siis eelmise aasta juulis komisjon teatas, et kaks kõige tähtsamat nõuet viisade kaotamiseks on täidetud, esiteks Kosovo ratifitseeris ähm, Montenegroga piiri demarkeerimise ning teiseks on Kosovo kõvasti tugevdanud oma võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu detsembris hääletas parlament selle poolt, et asutaks äh, institutsioonide vahelisse läbirääkimistesse sellel teemal ning homme hääletame me selle üle, et äh, viisarežiimi liberaliseerimine viidaks lõpule järgmise mandaadi ajal. Kosovo on äh, viisavabastusest ilma jäänud juba liiga kauaks. see oleks järgmine loogiline samm selle riigi jaoks liberaliseeritud viisarežiimi kasud oleks suured paraneksid inimestevahelised kontaktid, paraneksid ka professionaalsed ja hariduslikud vahetused, tugevneks äh, sotsiaalsed ja kultuurilised seo-, äh, seosed äh, Kosovo ja Euroopa Liidu vahel. nii saame me parandada reforme kolmandates riikides, me tugevdame austust põhiõiguste ning õiguspõhimõtte vastu. seeläbi saame me võidelda ka inimkaubanduse vastu, sest inimkaubitsejate teenuseid pole enam vaja ma kutsun üles liikmesriike ja nõukogu vastu võtma oma positsiooni võimalikult kiiresti, et läbirääkimised võiksid alata. meil ei ole ruumi eelarvamustele, mille põhjal vält-, saame me takistada Kosovo inimestel vabalt reisida Schengeni alal. aitäh! järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Valero, üks minut februari 2008. suur tänu. Kosovo äh, iseseisvusest peale on kakskümmend kaheksa riiki seda tunnustanud ning Haagi äh, kohus ei leia, et siin oleks mingisugust vastuolu inimõigustega kokkulepe Euroopa Liigu, äh, Liidu ja teiste Lääne-Balkani riikidega on jõustunud. ei ole hetkel sellel riigil viisanõude vabastust, samas on aga nad täitnud äh, kõik äh, nõudmised. meie peame nüüd täitma oma osa kohustustest. me peame lähtuma äh, tegevusest ning mitte mingitest poliitilistest mängudest oma seisukoha kujundamisel. me teame, et osad liikmesriigid ei äh, toeta viisa äh, kaotamist äh, Kosovo osas, aga meie igal juhul täname raportööri selle raporti eest. suur tänu ja järgmisena kuue fraktsiooni nimel saab sõna proua Veržia. kaheks minutiks, palun, proua Veržia suur tänu, proua juhataja. Kosovo puhul on tegemist riigiga, kus elab vähem kui kaks miljonit inimest, kus eh, sõda on laastanud kodanike ridasid. Kosovo ei saa nautida viisanõudest vabastamist, tänaseni tegemist on ainsa Lääne-Balkani eh, riigiga, kellelt seda nõutatakse Montenegro, Serbia kaks tuhat kaheksa aastast, äh, teised äh, hiljem. nagu raportöör on öelnud, siis Kosovo on isolatsioonis äh, tänu viisanõude kaotamise puudumise tõttu. kõik reeglid on tõidetud, mis on olnud rangemad ja põhjalikumad kui teiste riikide puhul. komisjon on teinud ettepaneku kaks tuhat kuusteist aastal me oleme harjunud kiiresti edasi liikuma viisanõuete liberaliseerimise teemal on suudetud seda teha kõikide, kõikvõimalike riikidega eh, Vaiksel ookeanil ja igal pool mujal, Vanuatu ja teised, eh, selleks, et nende kodanikud saaksid tulla Euroopa Liitu eh, aga samas on olukord endiselt selline, mis puudutab Balkani riikidest Kosovot. Kosovo on teinud väga palju jõupingutusi, enam kui nõuti nende naabritelt, tihtipeale on probleeme korruptsiooniga ja õigusriigi, õigussüsteemiga. Euroopa Parlament on teinud oma tööd ning äh, kaks tuhat kuusteist aastal on komisjon äh, teinud oma otsuse, aga nõukogu ise ei ole senimaani äh, läbirääkimiste mandaati vastu võtnud, viis liikmesriiki ei tunnusta endiselt Kosovot meie fraktsioon toetab viisanõude kaotamist ning vaba liikumist Kosovo kodanike puhul ja me ei soovi mingit erandit Kosovole, me toetame siin raportööri ja sest ja sooviksin raportööri tänada väga suure vastupidavuse eest, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, saab äh, ENF fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks kolleeg Žilstra palun. suur aitäh, lugupeetud president. ebaselgetel põhjustel Euroopa Komisjon soovib äh, viisavabastus nii paljude riikide jaoks kui vähegi võimalik ja nende hulgas on nüüd ka Kosovo Äh, Kosovo äh, kuulutas välja oma sõltumatuse, kuid mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole seda tunnustanud ja seal on äh, probleeme ka kuritegelike jõukudega, kes Kosovost ka Euroopasse tulevad, meie tahame nad piiridel peatada, aga tundub, et Euroopa Komisjon seda ei taha. Euroopa Liidu missioon õigusriiklust tagada Kosovos on läbi kukkunud ning missioonid on seda ka kinnitanud. seal õitseb prostitutsioon, relvakaubandus, narkokaubandus ja seda kõike Euroopa suunal sageli. tolliametnikud ja piirivalveametnikud on sellest kõige teadlikud, aga pigistavad silmast kinni. isegi Kolumbia narkokartellid kasutavad sealset marsruuti Euroopa suunal ja äh, Äh, paat võib olla üheksakümmend viis protsenti terve, aga kui on väikegi lekkevõimalus, siis see paat vajub põhja. ja sama, see kehtib tegelikult väga hästi Kosovo puhul. Äh, ma ei saa aru, kuidas Euroopa Parlament saab sellise asja poolt olla ja ma arvan, et me hääletame selle vastu. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Epitedeios, teil on üks minut, palun. suur aitäh, austatud president olukord on selline, et Kosovo e-, elanikel äh, on kasud, mis tulenevad viisavabadusest, ilmselged. aga Kosovo äh, valitsus on tõesti teinud pingutusi, aga äh, nad ei äh, ole suutnud siiski kõiki tingimusi äh, suutnud täita. organiseeritud kuritegevust ei ole suudetud alistada äh, täiel määral. ja sealt piirkonnast tuleb pidevalt terroriste. ning see kõik tähendab ka seda, et äh, nad on liidus ka Albaania ja ka seal äh, on territoriaalseid vaidlusi ja see kõik koormab omakorda Kreekat ja seetõttu ei ole mm, mõistetav, miks me siin